proua Essaia raporti kohta on lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine teema meie päevakorras on suuline küsimus komisjonile õiguste kollektiivse haldamise kohta ning äh, kõigepealt ma tahaksin anda sõna äh, Marielle Galod, et ta äh, sõna võtaks, palun. suur tänu, proua president, härra volinik ma olen kindel, et te teate, kui eh, kui eh, kannatamatult eh, juristid soovivad kõige keerulisemaid juriidilisi probleeme lahendada. ja ma pean ütlema, et meie õigusasjade komisjonis on kannatamatud isegi need, kes juristid ei ole. Euroopa Komisjon on alustanud konsultatsioone autoriõiguste haldamise kohta juba kahe tuhande kümnenda aasta keskpaigast peale ning on võetud vastu erinevaid teadusi, töödokumente, mis tegelevad selle küsimusega ning sellele järgnesid ka, järgnes ka avalik äh, konsultatsioon. Euroopa Parlament palus juba siis ühtse Euroopa raamistiku äh, Eh, loomist eh, ettevõtete jaoks, kes tegelevad eh, kol-, autoriõiguste kollektiivse haldamisega. viieteistkümnenda jaanuari kahe tuhande neljanda aasta resolutsioonil ning kahe tuhande seitsmenda aasta veebruari ja kahe tuhande kaheksanda aasta resolutsioonil arutati seda, võttis parlament vastu resolutsiooni selles küsimuses ning ka selle parlamendi koosseisu ajal kahe tuhande kaheteistkümnendal mail kahe tuhande esimesel aastal äh, võeti vastu resolutsioon, mis puudutas ähm, kultuuritööstuse võimaluste äh, laiendamist ja samuti võeti vastu raport, mille koostasin mina, mis võeti vastu kahekümne teisel septembril kahe tuhande kümnendal aastal. nagu te seda ütlesite, kahekümne neljanda mai kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teatises ähm, ettepanek äh, autoriõiguste arutamiseks peab tähendama tõelise ühtse eh, eh, Euroopa turu loomist, elektroonilise turu loomist. meil on vaja eh, üle-euroopalist litsentsi, territooriumiülest litsentsi, midagi sellist on juba olemas, kuid me praegusel hetkel oleme juba teadlikud sellest, kui suurte raskustega on seotud see, kui üks ettevõte saaks anda litse-, litsentsi eh, kogu ehm, ehm, kogu ehm, eh, kogu eh, kultuurisektori jaoks, meil on vaja garanteerida kultuurisektori mitmekesisus, mis ületaks ühtlasi kultuurilised ja lingvistilised barjäärid. oleks vaja, et kollektiivse haldamise ettevõtted suudaks garanteerida kõikide autorite tasustamise Eh, nii ähm, rahvusvaheliste staaride kui ka vähetuntud autorite eh, eh, vähetuntud autorite tasustamine. kuidas te oma ettepanekus kavatsete selle, leida vajaliku tasakaalu ühest küljest kollektiivse haldamise, mis tähendaks siis ühest küljest interneti, internetis kultuuri Eh, interneti kasutamist ning teisest küljest eh, kultuurilise mitmekesisuse täil-, säilitamist ning viimane küsimus, härra volinik, nagu te juba kindlasti, mida te kindlasti ka ootate, eh, kui kiiresti kavatsete te meile selle teksti välja pakkuda? suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua Kalu ja volinik Barnier, palun! suur tänu teile, proua president, suur tänu teile, proua Kalu, Eh, õigusasjade komisjon, vabandust, Euroopa Komisjon tunneb väga suurt eh, huvi eh, autoriõiguste kollektiivse haldamise küsimuse lahendamise vastu. mida kavatseme teha? me kavatseme autoriõiguste kollektiivse haldamise küsimust internetis hallata, see puudutab laiemalt ka intellektuaalse omandi küsimust, see on praegusel hetkel väga oluline just praegusel hetkel kogu Euroopas. autoriõiguste kollektiivne haldamine on väga kompleksne küsimus ning eh, see tähendab eh, autoriõigusi nii internetis kui ka väljaspool internetti. Eh, see puudutab autoreid, näitlejaid, to-, produtsente, toimetajaid ning isegi raadiosaateid, raadiojaamu, vabandust Eh, nii et see ei puuduta mitte ainult otseselt autoriõiguseid, ärgem unustagem ka eh, ettevõtteid, eh, kes on seotud näiteks rep-, pornograafiaga. tegu on tööstusega, mis liigutab Euroopas seitse koma, vabandust, maailmas seitse koma viis miljardit eurot ja Euroopas ainult äh, liigutab see tööstus neli koma kuus miljardit eurot, see tähendab äh, siis äh, kollektiivse haldamisega tegelevate ettevõtete jaoks sadu ja sadu tehinguid. see, need ettevõtted on, tegevad ühest küljest liikmesriigis, tegelevad kultuurilise mittemekesisuse häälitamisega liikmesriikides, Äh, kuid äh, samas äh, on internetis nõudlus juba ammu ületanud igasugused riigipiirid. meil on vaja teenuseid tarbijate jaoks, ettevõtete jaoks, me, minu meelest oleks vaja, et Eh, kollektiivse haldamise teenused oleks ühisturuteenused ja see on vab-, nad on vabatahtliku iseloomuga, enamasti autorid soovivad just eh, vabatahtlikku eh, tegevust. Nad sooviks litsentsi võimalikult laiale kasutajate ringile on vaja eh, kasutada, eh, kaitsta autorite õigusi ning garanteerida tasustamine mitte ainult eh, kõige tuntumate jaoks, staaride jaoks, vaid ka nende jaoks, kes on vähem tuntud ja kellel on samuti õigus kaitsele. see tähendab seda, et tasakaalu on tihti raske leida ja ähm, kollektiivse haldamise küsimus ähm, lõhestab avalikku arvamust ja seisukohad on väga-väga erinevad. samas turg areneb väga kiiresti edasi. eilsed äh, nõu-, vajadused ja nõudmised ei ole enam äh, tänaseks samad äh, ma rääkisin siin sellest, et kom-, et väga kompleksse küsimusega ja see tähendab, selgitab ka mõnes äh, osas seda, miks ma selle ettepanekuga nii tõsiselt kavatsen edasi tegutseda ja sooviksin rääkida paar sõna ka direktiivi ettepanekust, mida me koostame. teatis, mida te meenutasite kahekümnendast maist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, ähm, selles teatises äh, teatas komisjon, et kavatseb äh, tegeleda mitte ainult ähm, interneti muusika, internetis muusika äh, Eh, valdkonnas autoriõiguste garanteerimise, vaid eh, ka, eh, vaid ka teiste autoriõiguste küsimustega. see ettepanek võeti vastu hästi enamuses liikmesriikides. me üritasime oma ettepaneku laia-, rakendusala laiendada, konsulteerisime kõigi asjast huvitatud osapooltega, konsultatsioonifaas on praeguseks hetkeks lõppenud ja me tahame teha eh, tõsist tööd, mitte improviseerida, kõiki kuulda võtta ning sellega seoses eh, komisjon eh, kavatseb esitada järgmiseks kevadeks selle ettepaneku, direktiivi ettepaneku ning mul, kasutan juhust, et mul on siin võimalik teiega asjast direkt-, te sellest asjast täpsemalt rääkida, meil on kaks olulist eesmärki, mis puudutab horisontaalseid läbipaistvus- ja haldusküsimusi, et see tähendab, et harmonis-, me kavatseme kasutuse võtta, võtta eh, eh, har-, har-, harmoneerida läbipaistvusreeglid, eh, mis peavad tekitama võrdseid võimalusi kõigi ettevõtete jaoks, parandamates ühtlasi, parandades ühtlasi ka nende Eh, parandades eh, kõigi võimalusi kõiki ja see puudutab kõiki liikmesriikides. Eh, iga ettevõte, mis tegeleb kollektiivse haldamise küsimustega, ta peaks näiteks kas või raadiojaamade osas tegelema mitte ainult ettevõtetega, mis on pärit tema liikmesriigist, vaid ka teistest liikmesriikidest nüüd mis puudutab spetsiifiliselt äh, muusika äh, äh, autoriõigusi internetis, siis tuleb garanteerida autoriõigused võimalikult läbipaistvalt kasutajate jaoks, me soovime selget õiguslikku raamistikku, et, et garanteerida ettevõtetele litsentse Äh, ähm, piiriüleseid kasutuslitsentse ning sellel lähenemisel kavatseb komisjon võimaluse piires halvesse võtta Euroopa Parlamendi poolt esitatud äh, arvamust tema erinevates resolutsioonides. ma äh, sooviksin teile öelda, ma teen tööd kogu oma meeskonnaga selles küsimuses ning kavatseme varsti lõpetada ning äh, üritame teha kõik selleks, et me saaksime teile esitada äh, tasakaalustatud tugeva teksti. ma olen veendunud selles, et äh, see aitab meil luua ühtne internetiturg, digitaalturg, mis aitab meil harmoneerida ja välja töötada üldpõhimõtted, mis puudutab muusikat internetis, siis äh, on autoritel võimalus garanteerida, et nende muusika jõuab palju rohkemate kuulajateni ning äh, tarbijatel on võimalik äh, äh, kasutada rohkemaid paremaid teenuseid. ja ma arvan, et võib öelda, et meil on, mul on võimalik teile esitada esialgne tekst juba järgnevatel nädalatel, aitäh teile! suur tänu teile, härra volinik! ja nüüd äh, annan sõna äh, fraktsioonide esindajatele, kõigepealt äh, proua Makovei. kaks minutit. president, I welcome the decision of the ma tervitan komisjoni otsust esitada dile-, direktiivi ettepanek autoriõiguse ühise haldamise kohta ning ma tervitan ka seda avatud äh, seadusandlikku protsessi, mid-, millest komisjonilt kuulsime, kuhu kuulub ka avalikkusega konsulteerimine ja kõikide huvigruppidega äh, konsulteerimine. Ko-, komisjoni kahe tuhande viienda aasta soovitus on ebapiisavalt reguleerinud äh, õigusi piiri, õigust piiriülesus haldamist ning samuti ka sidusmuusikateenuste autoriõigust. vaja on kindlustada kultuurilist mitmekesisust, kuid teha seda õiguslikust, õiguspäraselt ja õiglaselt. praegu on ausalt öeldes tegemist äh, õiguste omanikel õiguskindlusetusega ja sama õiguskindlusetus on ka ringhäälingutel. meil tekib küsimus, milline eh, litsenseerimiskord nende teenustele kehtib. sellepärast teen ettepaneku, et komisjoni ettepanekus peaksid olema mõningad järgnevatest põhimõtetest. kõigepealt sidusmuusika teenused, ehm, nende valdajad peaksid saama vaba, pöörduda ühise haldamise öö, ehm, ühise haldusteenuste pakkujate poole, ükskõik, kas äh, õiguste valdaja on Euroopa Liidus või mitte. teiseks, autoritasu, mida koguvad autoriomanike nimel ühise haldusteenuse pakkujad, need, neid tuleks jaotada õiglaselt ja ilma mingisuguse diskrimineerimiseta rahvuslikkuse, asukoha või siis nende kategooria alusel, et kas nad on autorid või, või äh, keegi muu. ning äh, haldusteenuse pakkujad peaksid äh, kommertskasutajatele üle kogu Euroopa Liidus saama andma auto, siis kasutuslitsentsid ja aluseks peaks olema vastastikused kokkulepped. ja kui peaks tekkima vaidlusi, siis peaks osapooltel olema võimalik ähm, kergesti oma vaidlusi äh, lahendada ilma äh, liigsete õiguslike äh, kuludeta. suur aitäh, proua Makovei ja sotsiaaldemokraatide nimel äh, kolleeg Berlinger. Signor Presidente, signor Commissario, in Euroopa la crescita Euro-. aitäh lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, me ei saa kasvu enam edasi lükata, me peame sellega praegu Euroopas tegema, tegelema. takistuste kõrvaldamine ähm, siseturu teelt on ülima tähtsusega, eriti just nimelt digitaalvaldkonnas ja digitaalõigused on tähtis osa sellest autoriõigused moodustavad ähm, rahaliselt kuskil seitse protsenti SKT-st. Ähm, me oleme kuulnud tähtaegadest väga pikka aega juba teilt, ähm, komisjon, aga paraku te ei ole neist kinni pidanud, me oleme juba üle kahe aasta seda direktiivi oodanud, direktiivi ettepanekut nelikümmend kaheksa ja kakskümmend Ehm, üheksa tulevad mulle siin meelde, ma loodan, et lõpuks see ka meile laekub, see direktiivi ettepanek. paraku seda arutelu on mürgitanud nii-öelda ideoloogiline lähenemine. Ehm, artistid on öö, ehm, seatud vastasseisu vaba öö, juurdepääsuga netile, asi on öö, muutunud täiesti hüsteeriliseks. siin on päris huvitava kogemusega tegemist komisjon tegi väga head tööd patentide osas ja härra volinik, ma tõesti tõstan kaabut austusest teie ees. jah, te olete rääkinud siin raskustest, mis on põhjustanud neid viivitusi, aga samas ridade vahelt on näha ka midagi muud. praegused ühis-, ühise, ühiste õiguste omanikfirmad püüavad kaitsta oma nii-öelda positsiooni. territoriaalne lähenemine, läbipaistvam ähm, asjaajamine, äh, vaat seal kivi all on vähid äh, peidus, meil on vaja reforme ja meil on vaja hästi läbi viidud äh, reforme, mis ei moonutaks seda kultuurilise mitmekesisuse turgu, kultuuriline mitmekesisus lõppude lõpuks on ju üks Euroopa trumpe ja me loodame tõesti, et see hetk lõpuks saabub nüüd kevadel. aitäh ja e, järgmisena saab sõna kolleeg Wikström liberaalidest, kaks minutit, palun. There is something wrong with my microphone minu mikrofon ei tööta. juhataja, töötab küll. aitäh. mitt i en teknisk revolution som i allt väsentligt har varit pot-. Ehm, põhimõtteliselt ehm, internet on vägagi positiivne ettevõtmine inimestele, internet ehm, avab nupuvajutusega uksed raamatute ja muude teosteni. Ehm, mina Põhja-Rootsis sain täpselt samasugused äh, kultuuriteenused nagu need, kes äh, elavad suurlinnades Pariisis või linn, Londonis. Ehm, need põhiõigused peaks aga äh, kehtima jääma ka digiajastul, samas me peame julgema näha, et uus aeg tähendab seda, et mõningaid vanu süsteeme tuleb lihtsustada ja kaasajastada. üks nendest süsteemidest on just nimelt see autoriõiguse ühise haldamise äh, raamistik, mis lõppude lõpuks tuleb viia vastavusse kahekümne esimese sajandiga. ja need äh, süsteemid peavad olema lihtsamad, ei ole ähm, Äh, mõeldav, et VKE äh, peaks palkama juristid kahekümne seitsmes riigis ja pidama läbirääkimisi kahekümne seitsme riigi süsteemide osas selleks, et saaks neid teoseid kasutada, me peame mõtlema välja üle-euroopalised lahendused, me peame kindlustama tingimused, et need VKE-d saaksid paremini toimida. me oleme näinud uusi öö, äh, Äh, fantastilisi muudatusi, jah, mõningad on ka nende vastu olnud, aga muutused loovad ju paremad tingimused lõppkokkuvõttes. pean siiski samas tunnistama, et komisjoni töö on olnud ikka üle mõistuse aeglane meie peame poliitiliste juhtidena näitama eeskuju, mida me oleme rohkem ja kiiremini eh, võimelised tegema, nii et eh, härra Barnier, me ootame teilt enamat. Eh, mina koos oma fraktsioonikaaslastega kindlasti anname oma panuse vägagi koostöövaimus ehm, selle nimel, et leiduks lahendus, mis sobiks sellele sajandile digiajastule aitäh, kolleeg Wikström. ja järgmisena proua Lichtenbergel poolteist minutit rohelistest. aitäh. tere õhtust, härra volinik. ma olin pisut üllatunud, et me jälle kuuleme, et asi viibib selles küsimuses see on tegelikult tõesti ehm, üllatav, et eh, midagi lauale ei ole laekunud, me oleme seda teemat arutanud juba aastast kaks tuhat viis, eh, meil on olnud komisjonis soovitus, mis on ehm, tõesti eh, turu segi paisanud, Euroopa väik-, kõige nii-öelda kultuuriteoste tootjad on väga suurte probleemidega silmitsi olnud. meil on kiiresti vaja lahendust, on vaja ära lahendada see terro-, territoriaalsusküsimus, peale selle veel maailm liigub edasi, inimesed ei mõtle enam asjade üle eh, selle järgi, et mis territooriumil mis asi paikneb. Ehm, palju rohkem on seda piiriülest kaubandust loojate õigusi tuleb parendada ja paremini kaitsta. seis ei ole kõikides liikmesriikides sama, mõnedes liikmesriikides on seis suhteliselt sant. Euroopa Parlamendi raport on vastanud kõikidele küsimustele, mis parlamendil on olnud. aga siiani oleme me ikka oodanud pikisilmi komisjoni vastust. turu, turg kontsentreerub Ähm, äh, äh, me peame mõtlema, äh, kuidas see välja paistab või kuidas see toime tuleb võrdluses USA-ga, ähm, kellel on palju turgu valitsevam seisund. aeg töötab dinosauruste kahjuks. Euroopal ei ole sellist asja vaja. Euroopa peab pakkuma öö, ähm, omapoolse alternatiivi peavoolule. palun tehke kiiret tööd, aga ärge meile pakkuge välja ainult seda äh, kiir, äh, kiirmenetlust. aitäh, äh, Francois Castex, kaks minutit. suur tänu, proua president. suur tänu. question collective. J'adhère aux propositions que vous venez de faire. ma äh, olen nõus teie ettepanekutega <laughs> ma sooviksin rõhutada eh, meie eh, eesmärke, meil on ees, olulisemad eesmärgid, milleks on autorite õiglane tasustamine ning äh, siin on räägitud sellest ainult intellektuaalse omandi õiguste liikumiste kohta eh, ning äh, interneti kasutajad on tehtud patuoinasteks, samas äh, Eh, eh, autorid ja autorid eh, ja näitlejad saavad kõigest kuus protsenti sissetulekutest ja internetiõiguste eest saavad nad kõigest üks, ühe protsendi müügituludest. ma, ma ar-, selle küsimusega peaks kollektiivse haldamise direktiiv kindlasti te tegelema Eh, Prantsusmaal avaldas eh, et, et eh, arvaldas vastav mm, komitee väga karmi raporti selles valdkonnas. me peame kunstniku tõstma esikohale, väga paljud neist kaebavad süsteemi peale, mis annab olu-, suurema rolli vahendajatele kui kunstnikele et öeldakse, et äh, süsteem on läbipaistmatu, nagu seda äh, ütles ka äh, Prantsuse kultuuriminister. härra volinik, kui me selle, kui me kollektiivse haldamise küsimused üle vaatame, siis intellektuaalse omandi küsimuse lõplik lahendamine peab olema meie põhieesmärk, need ei ole lihtsalt äh, intellektuaalse omandi küsimuse eh, eh, lisand, vaid need on eh, oluline osa tarbijakaitsest ja tasutajate kaitsest. suur tänu ja nüüd lähme vaba mikrofoni juurde, kolm kolleegi soovivad sõna. kõigepealt annan sõna proua Zavorska. suur aitäh suur aitäh, juhataja. lugupeetud volinik. avalikkuse re-, reaktsioon on selgelt demonstreerinud, et me peame korra majja saama. eriti selles osas, mis puudutab autorite õigusi, autorite võrdset kohtlemist üle kogu Euroopa eh, liikmesriikide nii-öelda õiguste haldajatel on loomulikult oma kord, millest nad ei taha meelsasti loobuda. aga samas, ega autorid tulevikus ei taha sellise, selliste tagurlike organisatsioonide hallatud olla. me peame lähenema asjale üle-euroopaliselt äh, ja arvestama ka kaasaja olusid ja äh, siin on äh, väga äh, keeruline asi, millega komisjon peab tihti äh,, kiiresti edasi minema. härra ti-, proua Tikau. kaksteist ähm, ettevõtet, mis tegelevad olle-, olle-, õiguste kollektiivse haldamisega äh, ning ähm, äh, teised ettevõtted äh, tegelevad õigustega, mis on ühest küljest jagatud äh, tarbijate ning ähm, teisest küljest ettevõtete vahel. praegusel hetkel on ähm, e, ettevõtete kollektiivse haldamise, ettevõtete sissetulekud äh, suurenenud neli korda. Nad on teadlikud oma äh, kasumitest, ma sooviksin paluda, et komisjon ütleks, millised meetmed kavatsetakse kasutusele võtta teie õigusloomelise ettepaneku osas selleks, et garanteerida äh, autoriõiguste eh, ning eh, lisaõiguste omanikel ligi pääseda eh, kollektiivse haldamise ettevõtetele Euroopa litsentsi saamiseks ning mida te kavatsete teha selleks, et me, et oleks võimalik ligipääsu saada soovitavas keeles üle terve Euroopa. härra Obermeier, palun. Kirja Obermeier. Frau Vorsitzende, seien es nun Filmseiten, Streaming suur tänu proua eesistuja. Ähm, online kaubandus on kasvava turuga ja võrreldes näiteks USA-ga ei ole me veel kõiki võimalusi ära kasutanud Äh, meie digitaalturu võimalused on jäänud maha, eriti äh, kui vaadata seda olukorda nooremate artistide silmade läbi. Mm, selle kaudu oleks võimalik avalikkusele kättesaadavaks teha äh, suur, suurt valikut loomesisu õiguste kollektiivne haldamine aitab ka vähema tuntusega artistidel raha teenida. Euroopal on vaja loovust ja seetõttu peame ka äh, lähenema äh, sellele turule teistmoodi. volinik Barnier, palun. suur tänu, proua volinik ja suur tänu kõikidele teie küsimuste ja sõnavõttude eest, ma võtsin nad kõik teadmiseks ja võtan need arvesse äh, Äh, edasises töös, me jätkame konsultatsioonide ja ettevalmistustöö, töödega, ma kordaksin ennast, ma juba ütlesin seda sissejuhatuses, et äh, loomulikult äh, kehtivad autoriõigused ka praegu, aga nendega kaasneb juriidiline keerukus. ja see aeg, mida me oleme kasutanud, see on äh, hästi ära kulunud selleks, et me to-, tooks välja äh, intelligentse teksti. Te küsisite minu käest, kuidas me tagame oma eelnõus tasakaalu äh, Äh, autorite kaitse ja kultuurilise mitmekesisuse vahel ja samuti ka selle vahel, et tagada võimalikult paljudele juurdepääs sellele loomele ja tagada efektiivsed kollektiivse haldamise süsteemid. ma vastaksin, et nendel kollektiivse haldamise ettevõtetel on oluline vahendaja roll äh, autori ja avalikkuse vahel autori jaoks aga ei teki kohustust pöörduda sellise kollektiivse haldamise ettevõtte poole. eriti proua Zaborskale tahaksin rõhutada, et tegemist on autori vabatahtliku otsusega proua Kallo ja ka teised ütlevad, et tegemist on olulise keerulise ülesandega, ettevõtted teevad suuri investeeringuid, et Äh, välja tulla ähm, mitmed piirkonda äh, hõlmavate litsentsidega ja see tähendab seda, et meil on ka teatavad tehnilised tõrked sellel turul, mis on veel nõrk ja arenev. mitte kõikidel äh, autoriõiguste valdajatel ei ole praegu selliseid võimalusi litsentsimiseks ja see on oluline küsimus meie digiajastul, sellepärast sellepärast äh, olen ka mina ette pannud seda, et äh, me peaksime välja arendama mitut piirkonda hõlmavad äh, litsentsid sellises juriidilises keskkonnas, mis oleks selge ja kehtiks kõikides liikmesriikides. proua Kasteks meenutas meile vajadust paremini juhtida seda valdkonda, tõi ka näiteid äh, sellistest juhtudest, mis on tekitanud vaidlusi, mis mõnel juhul ei ole normaalsed, meil on vaja läbipaistvust ja meil on vaja paremat juhtimist, me oleme äh, julgustanud ettevõtteid tegutsema, püüdes pakkuda neile paremaid äh, tingimusi, aga on selge, et selle valdkonna juhtimist tuleb parandada. Äh, proua Berlingel selgitas äh, või, või küsis tähtaja kohta, ma mõistan teid, ma võtan selle probleemi omaks ja ma palun teil ikkagi natukene olla veel kannatlik, oodates seda meiepoolset ettepanekut, proua äh, Äh, Wikström pro-, soovis ka, et me tegutseksime kiiremini, ma teen kõige enda, kõik endast oleneva, aga äh, see oluline äh, autoriõiguste teema on seotud ka teiste teemadega, te meenutasite meile näiteks offline'i teemat, seda on siinsamas arutatud äh, näiteks seirekeskusega seoses. nüüd me valmistame ette ka autoriõiguste jõustamise aspekti õigusakti raames ja ma olen palunud härra Vitorinol muutuda, võtta endale selle olulise valdkonna juhtimine Äh, selleks, et kõik äh, audiovisuaalteoste rohelise raamatu teemad oleksid ka kaetud. proua Wikström, äh, kui ma temast õigesti aru sain, viitas ka väikeste ühishaldusettevõtete tulevikule. ärme unustame, et kõige suurem osa äh, ettevõtete tuludest tuleb äh, litsentsidest, mis on antud raadiole, televisioonile, kaabel, televisioonivõrkudele, äh, plaaditootjatele ja nii edasi. Äh, ja uus süsteem muudaks selle olukorra läbipaistvamaks. ja meie eesmärgiks ei ole piirata ühegi ettevõtte tegevust näiteks, mis puudutab äh, sisu kättesaadavust äh, emakeeles ja nii edasi äh,. proua Wikström küsis ka selle kohta, milline nii-öelda repertuaar peaks siis äh, mitmes piirkonnas kättesaadav olema, aga see on autori ja tarbija küsimus äh, ja üldiselt kultuurilisem küsimus äh, kui ka äh, ettevõtetel äh, ei ole äh, võimalust äh, väga suuremahuliste platvormide pakkumiseks, siis meie äh, tekst tagab või katab kõik erinevad võimalused, mis on litsentsidega seotud. proua Makovei tõstatas konkurentsi küsimuse nende ettevõtete vahel, jah, ettevõtete toimimine peab muutuma läbipaistvamaks ja tarbijatel tekib rohkem võimalus teha teadlikku valikut, jah, me tagame võrdsed nii-öelda mängureeglid kõikidele ühishaldusettevõtetele Euroopas ja ma arvan, et kui me selle teksti välja pakume ja teil on kindlasti võimalus seda parandada, siis see tähendab ka, et kommertskasutajatel on parem võimalus võrrelda neid teenuseid, mida erinevad ettevõtted öö, neile pakuvad ja see omakorda, nagu proua Makovei ütles, võimaldab meil äh, paremini ära kasutada Euroopa loomepotentsiaali. proua Akta, proua Zaborska viitas Aktale, see on praegu oluline teema, äh, küsiti äh, ka komisjoni käest, mida äh, Ehm, komisjon kavatseb teha ja on palutud, et minu kolleeg Kuht oleks siin parlamendis kohal kõikidel vastavatel aruteludel, mis puudutavad aktat eh, veebruarikuust edaspidi. Ehm, nii et see oli minu poolt kõik vastustena teie küsimustele. Ehm, mina arvan, et eh, leiate, et et, et me teeme tõesti selle töö ära ja saate ka üsna varsti õigusakti ettepaneku. suur tänu, lõpetasime selle arutelu ja järgmine punkt meie päevakorras on suuline küsimus komisjonile, mis puudutab